nüüd äh, härra Kelly üheks minutiks aitäh, digitaalne maailm pakub inimestele suurepäraseid äh, võimalusi nii vaba aja veetmiseks kui ka töö tegemiseks. oma koduriigis ähm, olen ma näinud linni äh, nagu Skibering, kus loovad digitaalsed keskused inimestele, kus inimesed saavad tööd teha selle asemel, et sõita kaugetesse linnadesse tööd tegema, see on suurepärane võimalus Äh, inimestel on võimalik teha tööd äh, kodus, äh, oma kodule lähedale ja see on väga hea, mul on väga hea meel, et meie valitsus on sellest teinud prioriteedi. kodus töötamine, kodule lähedal töötamine tähendab seda, et inimesed tööle sõitmiseks kulutavad vähem aega, tekitavad vähem CO2 heitmeid, kõik see on väga positiivne Äh, psühholoogid on juhtinud tähelepanu sellele, et sellel kõigil võivad olla ka äh, negatiivsed tagajärjed, inimesed võivad psühholoogiliselt kannatada ja sellega tuleb samuti tegeleda, arvestades OECD soovitusi äh, töö klassifitseerimise kohta ja minu arvates on väga oluline pöörata tähelepanu oskuste arengule. Euroopa Liidus on miljoneid töökohti, sest et meil ei ole piisavalt IT-oskustega inimesi nende täitmiseks, aitäh! aitäh! üheks minutiks äh, proua Leita Markes. Äh, aitäh. ma tahan äh, leian, et Belgia seadus ähm, ähm, mis puudutab digitaliseerimist, ähm, on öelnud seda, et põllumajandustootjad kardavad, et nad kaotavad digitaliseerimise läbi oma töökohad, ähm, digitaliseerumine, digitaalse tehnoloogia kasutusele võtmine ei ole võib-olla nii ulatuslik nagu tööstusrevolutsioon, aga see on samuti oluline. muutused, mis sellega kaasnevad, on palju kiiremad, need ei tunnista riigipiire ja seetõttu on äärmiselt olulise, et meil oleksid eh, inimestel vajalikud oskused ja me peame arvestama sellega, et Äh, ühiskond pöörab sotsiaalsetele asjadele tänapäeval rohkem tähelepanu äh, ja äh, me peame arvestama nii inimeste tööelu kui isikliku eluga, me ei tohi kedagi maha jätta, me peame teadmisi demokratiseerima ja võimaldama kõigil võrdselt osa saada hüvedest Äh, kõigil peab olema piisavalt äh, võimalust osa saada vabaga aegadest, meil on vaja äh, rohkem koostööd. härra volinik, digitaalne poliitika on väga oluline, aitäh. aitäh, härra Tang, üks minut, palun. aitäh, president me oleme varsti tunnistajaks ajaloolisele hetkele, komisjon tutvustab järgmisel nädalal digitaalseid strateegiaid ja seetõttu võib aastast kaks tuhat kakskümmend äh, saada aasta, mis sünnitab digitaalse revolutsiooni ja digi-, me peame mõistma, mõtlema ka sellele, mida digitaalne väärikus tähendab. me lubame ettevõtetel tungida oma eraellu, äh, isikustatud reklaamid, äh, me ei tea, kas see on kõige parem ärimudel, me peame otsustama, kuidas me kasutame andmeid avalikes huvides. Google kasutab seitse, Google'i tarkvara kasutatakse väga paljudes Äh, algkoolides, nemad määravad, kuida-, mida lapsed õpivad, kuidas nad õpetavad ja, või tahame me ise kasutada neid andmeid selle kohta, kuidas ja mida meie lapsed õpivad. ja me peame otsustama ka seda, kuidas kaitse ja edendada Euroopa eluviisi digitaalsel ajastul, tegelegem sellega, aitäh! aitäh ja nüüd annaksin sõna volinik, volinik Schmidt, palun, teil on sõna lugupeetud president, lugupeetud saadikud. olles kuulnud äh, teie arutelu, pean ma tõdema, et valitseb üsna suur üksmeel teie äh, vahel selles osas, et on vajalik äh, jätkata digitaalse majanduse arendamist, sellepärast et Eh, mingit alternatiivi Euroopa jaoks tegelikult ei ole. samal ajal aga eh, tuleb pöörata väga palju tähelepanu eh, erinevatele aspektidele, erinevatele ohtudele, mis majandus, uus majandus endas kätkeb, sotsiaalsetele riskidele, riskidele, mis on seotud sotsiaalse kaitsega, riskidele, mis seisnevad selles, et mõned ettevõtted hakkavad andmeid kontrollima Eh, ei ole eh, mid-, midagi fataalset ühe, ühelt poolt, kui me edendame digitaalset majandust ja teiselt poolt eh, õigusi, sotsiaalset kaitset, andmekaitset. me ei peaks lihtsalt alla andma tehnoloogia arengule, me peame tehnoloogia arengut kujundama. ja ma arvan, et olles kuulnud teie arutelu Äh, on see väga äh, tugev üleskutse komisjonile äh, tegeleda just nende kahe teemaga. on väga oluline, et me kavatseme esitada nii digitaalse tegevuskava kui ka käivitada töö selles osas, mis puudutab õiguste kaitset ja tagamist. ma teatan teile, et komisjon kavatseb korraldada suure konverentsi platvormide töö osas. ma loodan, et par-, parlament osaleb sellel konverentsil ja ma olen täiesti kindel, et parlament seda teeb, sellepärast et Euroopa mudel, mis puudutab digitaalset tehnoloogiat, peab olema eeskujuks me oleme juba olnud eeskujuks andmekaitse vallas ja me saame olla eeskujuks ka sotsiaalse kaitse vallas, sotsiaalsete õiguste kaitse vallas, selleks et edendada üheaegselt seda majandust ja teenida kõigi huve, aitäh! aitäh ja nüüd ma annaksin sõna nõukogule. Eh, proua Brennats, palun. lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad võrdsus äh, tööturul, sotsiaalsete partnerite roll, töötajate ohutustingimuste parandamine on äh, teemad, millega, millele on pidevalt pööratud tähelepanu nõukogu järeldustes, parlamendi resolutsioonides ja resolutsioonides, mida me oleme vastu võtnud ma olen täiesti kindel, et Euroopa Liit on õigel teel Ehm, ehm, meil võib-olla ei ole ehm, pühendunud strateegiat selleks, et panna paika raamistik digitaalse strateegia arenduks, aga ma saan aru, et komisjon kavatseb sellised ettepanekud peatselt esi-, esitada. jään ootama komisjoni ettepanekud ja ma olen kindel, et meil on viljakas ja hea koostöö Euroopa Parlamendiga selles olulises küsimuses, aitäh! suur tänu! sellega on antud arutelu lõppenud ja liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt komisjoni avalduse juurde soolise võrdõiguslikkuse strateegia. kui te võite kasutada vaba mikrofoni vooru ja e, sinise kaardi süsteemi ja mm, avaldada taotlused elektrooniliselt, juhised e, leiate ka siitsamast and I would like to give the ja annangi kohe sõnajärje üle komisjonile. volinik Tali, palun, sõna on teil. suur tänu. Honourable members austatud parlamendisaadikud, suur tänu, et te olete soolise võrdõiguslikkuse strateegia lülitanud täna päevakorda. Ehm, komisjoni ametiaja esimese kuu jooksul õnnestus mul paljudega teist juba kokku saada, kõikide mõttevahetuste käigus tuli välja, et me kõik üheskoos peame selles poliitikavaldkonnas väga palju tööd ära tegema. ma olen väga tänulik toetuse eest, mida te olete üles näidanud minu ja komisjoni suhtes ja seda korduvalt. Euroopa Liit ja Euroopa kodanikud vajavad teie täielikku toetust, et Euroopa oleks võrdne paik nii naistele kui meestele kõikides nende erisustes üldine võrdsus on Euroopa Liidu aluspõhimõte. ja Euroopa on paljude jaoks väga hea paik, kus elada, aga vähe oleks öelda, et me ei ole veel päris kohale jõudnud soolise võrdõiguslikkuse osas. naised saavad endiselt vähem palka võrreldes meestega, üks kolmest naisest Euroopa Liidus on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda või mõlemat äh, alates viieteistkümnendast eluaastast ja see tähendab, et seda on kogenud miljonid naised. selle kohutava ebavõrdsusega ei saa nõus olla. president von der Leyen, volinik Jurova ja kogu kolleegium toetab mind võitluses võrdõiguslikkuse ees. sooline võrdõiguslikkus on antud komisjoni põhiteema. esimeseks ülesandeks on tulla välja soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga, mille vastuvõtmine on ette nähtud märtsikuus eh, naistepäeva nädalal. strateegia on aluseks poliitilisele kohustusele, tagamaks sooline võrdõiguslikkus eh, kõigele sellele tööle, mida tuleb teha, et saavutada sooline võrdõiguslikkus Euroopas ja kaugemal. meie strateegia on ambitsioonikas, eh, nähtav ja organiseeritud liikumise taustal, kes on soolise võrdõiguslikkuse vastu, mis on viimastel aastatel Euroopas ja rahvusvaheliselt esile kerkinud, on nüüd enam kui kunagi varem rõhutada komisjoni ähm, püüdlust äh, ellu rakendada võrdõiguslikkuse strateegia me oleme läbi viinud äh, konsultatsioonid avalikkusega, üle äh, tuhande kolmesaja vastuse on sellele laekunud. sooline võrdõiguslikkus on valdkondadevaheline teema, strateegia tugevdab äh, komisjoni kahes lähenemisviisi soolisele süvalaiendamisele kombineerituna sihitud tegevustega, mis on suunatud konkreetsetele teemadele. meie eesmärk on võtta aluseks süstemaatilisem lähenemisviis kohe poliitika kujundamise algusest peale, hõlmamaks äh, sooline aspekt kõikidesse Euroopa poliitika valdkondadesse. meil on kavas välja tulla positiivse tulevikku suunatud visiooniga soolise võrdusõiguslikkuse Euroopast, kus äh, poisid, tüdrukud, naised, mehed äh, kõikides oma eripärades on vabad soopõhisest vägivallast ja soolistest stereotüüpidest, kus neil on võimalus edasi jõuda Ähm, tööturul, olla juhid äh, ettevõtluses, poliitikas, osaleda kõikides sektorites. olulised äh, valdkondlikud äh, väljakutsed tuuakse välja meie strateegias, et võidelda sooliste stereotüüpide vastu, teemade osas tegeleme meie prioriteetidega, naiste osaluse suurendamine, palgalõhe vähendamine, siduv palga läbipaistvus, parem sooline võrdõiguslikkus ettevõtete nõukogudes, töö ja eraelu tasakaalustamine, toetamaks vanemaid, võitlus naistevastase vägivalla vastu, Euroopa Liidu liitumine Istanbuli konventsiooniga, seetõttu jääb meie prioriteediks kui Euroopa Liidu ehm, liitumist blokeeritakse nõukogus, vaatamata meie ühistele jõupingutustele, tuleme välja seadusandliku algatusega selleks, et tugevdada ohvrite õiguste direktiivi, eh, hõlmamaks kõik soopõhise vägivalla aspektid eh, vastavasse kuritegude nimekirja ja tegeleme ka soolise võrdõiguslikkuse uute aspektidega nagu internetivägivald, sooline perspektiiv digitaliseerimisel, sealhulgas tehisintellekti küsimused selleks, et kallutatust vältida. koos strateegia vastuvõtmisega käivitame kõikehõlmava ja kaasava konsultatsiooniprotsessi siduvate palga läbipaistvuse meetmete küsimuses. kavas on see esitada aasta lõpuks. ma tean, et siduvate palga läbipaistvusmeetmete kasutusele võtmine võib olla suureks väljakutseks ja ma tahaksin leida õige tasakaalu sellisele Euroopa Liidu sekkumisele, mis võtab arvesse tööandjate, töövõtjate ja riigiasutuste huvid ootan suure huviga teie seisukohti ja arutelu koos teiega. ma siiralt loodan, et te toetate meid, et meie Euroopa Liiduna saaksime astuda nii vajaliku sammu soolise võrdõiguslikkuse suunas Euroopas. aitäh! suur tänu, proua volinik ja nüüd Rahvapartei nimel saab pooleteiseks minutiks sõna proua Franzen. aitäh, proua president, austatud volinik. kõigepealt ma tahaksin tänada kogu komisjoni jõupingutuste eest, tagamaks sooline võrdõiguslikkus, ehm, selle prioriteetne koht Euroopa poliitikas, sooline võrdõiguslikkus on Euroopas üks aluspõhimõtetest. Euroopa soolises indeksis oleme näinud kõige paremaid tulemusi, mis senini on olnud, see näitab, et strateegiat on vaja ja see võib töötada, naisi endiselt alakasutatakse meie tootlikkust ja, ja kõiki nende omadusi. meie strateegia peab tuginema kolmele sambale, kaasotsustusõigus naistele, tõhustatud naiste tööhõive, tähelepanu pööramine näiteks rändeküsimustele ja tähelepanu pööramine ka uutele töövormidele nagu platvormitööle ning tuleb arvesse võtta ka naiste haavatavat seisundit, seetõttu uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia peab eh, sooliselt võrdõigusliku Euroopa põhialused välja tooma, et, et soolist lõhet, palgalõhet vähendada, eh, tugevdada naisettevõtjate positsiooni ning äh, lõhkuda soolised stereotüübid ning tagada, et näiteks töö ja eraelu tasakaalu direktiiv äh, võtaks paremini arvesse soolise võrdõiguslikkuse vajadusi. Euroopa naised äh, vajavad neid võimalusi, mida nad väärivad, see muudab kogu ühiskonna paremaks ja tugevamaks. aitäh! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Neuchl suur aitäh, lugupeetud volinik Dali te äh, rääkisite meile sellest, mida te soovite, rääkisite sellest, milliseid edusamme meil Euroopa Liidus on vaja. eelkõnelejatele tahan öelda, naised ei ole nõrgemaks, nõrgemad, neid tehakse nõrgaks süsteemide, reeglite, traditsioonide poolt. meie ei ole nõrgemad Äh, see nõrgaks tegemine tuleb väljastpoolt, kui me vaatame seda strateegiat, mis lõpuks viie aasta pärast Euroopa Liidus, äh, pärast viit aastat vastu võetakse, on meil selged nõuded. Äh, meil on vaja uut ambitsioonikat strateegiat, me soovime selge tegevuskavaga strateegia, me tahame näha selgeid edusamme me ei taha tagasiminekuid ja me ei taha rünnakuid naiste õiguse vastu, me tahame võrdseid võimalusi, see peab olema keskmes ja me tahame, et igasugune diskrimineerimine lõpeks. ja tahame seda kõikides poliitikavaldkondades, nagu volinik äh, rõhutas, me soovime seda nii maksupoliitikas, väliskaubanduspoliitikas, keskkonnapoliitikas, eelarvepoliitikas, põllumajanduspoliitikas, eelarvepoliitikas, sooline, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine peab puudutama kõiki poliitikaid, poliitik, et üheski poli-, poliitikavaldkonnas ei tohi olla tagasiminekuid äh, võitlus äh, naistevastase vägivalla vastu äh, on oluline, aga ma ei arva, et see peaks olema ainukene peateema. me peame rääkima tööturust, me peame rääkima seksuaalsetest õigustest, kõik need teemad peavad olema keskmes ja minu arvates on väga oluline ka võrdõiguslikkus ja demokraatia ja siin, volinik, peame me nõudma, et läbi viiakse uuring Äh, mis näitab, kuidas natsionalistlik poliitika on mõjutanud võrdõiguslikult. me nõuame, et naisõiguste staatus äh, iga, naiste õiguste staatust igas liikmesriigis pidevalt uuritakse ja et eduaruandeid koostatakse. Äh, võrdõiguslikkus on seotud õigusriigiga ja kui seda põhimõtet rikutakse, tuleb liikmesriikide tähelepanu sellele ka juhtida, aitäh! On... suur tänu Renew Europe fraktsiooni nimel saab kaheks nime, äh, minutiks sõna proua Tolere äh,. proua volinik, head kolleegid, aitäh teie panuse, teie energia eest, mille eesmärgiks on saavutada võrdõiguslikkuse strateegia ja selleks on viimane aeg maailmas on, ja Euroopa Liidus on suured vapustused, seega on viimane aeg, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus saaks teoks tervishoiu vallas kõigepealt, minu koduriigis legaliseeriti abort seitsmekümne neljandal aastal, kuid aastal kaks tuhat kakskümmend on endiselt naisi ja mehi Euroopa Liidus, kellel ei ole võrdset tasuta heasoovlikku ligipääsu abordile ja loomulikult seksuaalharidus. õigus abordile, jah, on seotud tervishoiuga ning kõik Euroopa kodanikud peaksid olema tervishoiu vallas võrdses tervise ja seksuaaltervise alased õigused ja nende rikkumised on naiste õiguste rikkumised, inimõiguste rikkumised. Need on rikkumised, mille vastu peame võitlema. räägime ka vägivallast, see tuleb välja juurida. kõigepealt majanduslik ja rahanduslik vägivald. eile tähistasime nai-, naiste ja tütarlaste rolli teaduses, kuid tegelikult palgalõhe on lubamatu meeste ja naiste vahel töövaldkonnas äh, pensionite puhul, see on täiesti lubamatu. võrdse töö eest võrdne tasu. mehed ja naised, sõltumatult päritolule, puudest, veendumustest, kui nad teevad võrdset tööd, peavad saama võrdset tasu. on lubamatu, et pensionialal on naised ebavõrdsed, sellepärast et nad on saanud lapsi. Nobeli preemiaid antakse naistele, kuid naised on alaesindatud äh, tippteadu-, täppisteaduste alal. ligi, võrdne ligipääs võimule, see strateegia, nagu te ütlesite, peab tooma konkreetseid ja kohustuslikke ta tagajärgi. meil on näiteid Euroopa Liidus selle kohta, et see kuidagi ei takista ettevõtete tegevust. füüsiline vägivald edasi. Istanbuli konventsioon on ummikus. mõelgem siis välja alternatiivseid lahendusi. võiks olla direktiiv, millega võideldakse kõikide vägivalla liikide vastu ja kus mõeldakse vägivalla erinevate liikide definitsioonidele. see peab olema sektoriteülene ja lõpetuseks. Simon Veili pakti mõte on olemasolevad õigusaktid Euroopa Liidus läbi vaadata, kõik, mis toetavad meeste ja naiste võrdõiguslikkust, kasutame seda võimalust selleks, et Euroopa Liidu õigusakte täiustada, suur tänu! aitäh. tuletaksin teile meelde, et äh, kõneajast tuleb kinni pidada. järgmisena saab sõna proua Anderson ja tuletan kõikidele kolleegidele meelde, et äh, vastavalt meie kodukorrale äh, on kõik lipud ja sümbolid keelustatud viitan nüüd sellele parlamendisaadikule, kes äh, hakkab kohe sõna võtma, ehk palun teil lipp eemaldada ja mm, parlamendi töötajad peaksid kolleegidele seda meelde tuletama, et selline käitumine on lubamatu. palun. ma võtan teadmiseks, et juhatus siin kardab rahvuslikke sümboleid Äh, mina olen oma rahvuslipu nüüd laualt ära võtnud. me räägime siin võrdõiguslikkuse strateegiast. Äh, meil on juba võrdõiguslikkus sugulus, sugude vahel, me kõik oleme võrdselt sünn-, võrdsetes tingimustes sündinud. Äh, jah, meestel ja naistel peavad olema võrdsed võimalused, aga samas on meil erinevad kalduvused, erinevad tugevused, erinevad nõrkused selleks, et mehe, mehi vastutavaks teha kõige eest, mille eest me eh, siin räägime. miks ei keskenda komisjon sellele, et edendada harmooniat meeste ja naiste vahele, miks lasta meestel olla mehed ja naistel naised? võrdõiguslikkus töökohtadel, jah, seda tuleb soodust, soodustada, aga kas seda ei peaks liikmesriigid ja ettevõtted ise tegema? ei, ei, seda tahab ikka Euroopa Liidu keskkonnakomisjon keskvõim teha. laske perekondadel ise otsustada, kuidas nad äh, raha, lapsi kasvatavad, kes raha koju toob äh, siin äh, kavatseb komisjon esitada e e ettepaneku, kuidas ema ja isa vahel õigusi peaks jagama Ehm, miks äh, tahaks äh, naistele, äh, naisi veenda selles, et nad on ainult siis midagi väärt, kui nad töötavad. tegemist on nende naiste diskrimineerimisega, kes on otsustanud täiesti teadlikult mitte töötada. meie aga oleme otsustanud, et naised tuleb tööturule sundida. ja me tahame kehtestada naiste kvoot aga riigijuhtide kohal, aga kus on näiteks veoautojuhtide osas naiste kvoodid? me tahame ühiskonnas teha rohkem eh, eksperimente, lõpetage need lollused inimestega, lõpetage inimestele et,, inimestele ettekirjutusi tegema, laske inimestel olla inimesed, aitäh! suur tänu, suur tänu ka selle eest, et võtsite oma lipu maha asi ei ole mitte selles, et me kardame midagi, vaid tegemist on kodukorraga, mis kohaldab kõikidele ühtemoodi. järgmisena saab sõna proua Kunke, teil on poolteist minutit kõneaega. suur tänu. uues äh, võrdsuse strateegias on pikk nimekiri. see puudutab soomõõdet ja jõuab välja välispoliitikani kuid puudu on siin selgitus, kuidas suurima väljakutsega hakkama saada, milleks on kliima. me kõik teame, et naisi ha-, puudutab see kõige valusamalt, kui muutub kliima. sellega kaasneb majanduslik ja sotsiaalne ebaõiglus. Pariisi kokkulepe on meil olemas, see ka peab see muutma pariteedi küsimusi, kui valiti proua von der Leyen, siis ta lubas meeste ja naiste võrdõiguslikkust pidada prioriteediks. kuid roheline kokkulepe, mis tegeleb kliimamuutustega, seal ei ole sõnagi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta. Ehm, võrdõiguslikkuse volinik äh, Helena Talli, kes räägib kliimaõiglusest, ei ole seda samuti puudutanud, nii et äh, roheliste fraktsiooni nimel kutsun ma üles volinik Talit üles vastama, vastama meie soovidele, ehk et Euroopa Liit keskenduks võrdõigusele ja et kliimamuutused peaksid olema osa võrdõiguslikkuse strateegiast. me ootame, me oleme kuulnud positiivseid signaale ja ootame seega konstruktiivset koostööd volinik Talliga. suur tänu ECR fraktsiooni nimel saab sõna proua Višnevska. Teil on üks minut. aitäh, proua president, austatud daamid ja härrad, võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu aluspõhimõte, seega uus strateegia tagamaks sooline võrdõiguslikkus peab olema ühelt poolt ambitsioonikas, teisalt realistlik meie seisavad uued väljakutsed nagu võitlus palgalõhe vastu, pensionilõhe vastu, feminiseerimine. tahaksin pakkuda välja ehm, seadusaktide mõtte, mis tugevdaks nende naiste olukorda, kes kombineerivad tööl käimise laste kasvatamisega, et et äh, naiste tasuta tööd kodus ka väärtustataks. samuti tuleb võidelda naistevastase vägivalla vastu, sealhulgas äh, kübervägivalla, pornograafia ja inimkaubitsemise vastu. kahjuks Euroopa Liidus äh, ohustavad naisi samuti suguelundite moonutamine ja, ja muud sellised ohud. ma ei tahaks küll sekkuda liikmesriikide pädevusse, samas parlament peaks lähtuma põhimõttest, et me oleme ühtsed mitmekesisuses. aitäh teile ja edasi saab sõna kuue fraktsiooni esindaja proua Pereira. suur tänu. ükskõik, milline on strateegia, see peab eh, siiski olema seotud võitlusega vaesuse vastu, peab andma konkreetse panuse diskrimineerimise vastasele võitlusele töökeskkonnas peab olema raamistik, kus võrdsed on palgad ja pensionid. avalikud teenused peavad olema kvaliteetsed nagu elamispind, õigus, mõistmine, haridus. võrdsuse jaoks on vaja kaitsta emasid, tuleb kaitsta haiguste eest, samuti see on, see on väga oluline sest et ainult headest kavatsustest ei piisa. pere- ja tööelu peab ähm, kokku sobima ning riigid peavad tagama, et rakendataks äh, mehhanisme võitluseks äh, vägivallaga, olgu siis pere kontekstis või töö kontekstis. palju tänu. fraktsioonilise kuulus, kuuluvuseta saadikute nimel saab sõna proua Adinolfi suur tänu, president, head kolleegid. siin täiskogu saalis räägime palju soolisest võrdõiguslikkusest, naiste õigusest, kuid äh, öelgem tõtt. nõustugem, et meeste ja naiste võrdõiguslikkust ei ole tegelikult oleme nõus, et naisi alavääristatakse ja alanditakse, ei ole võrdset kohtlemist, ei ole võrdseid palkasid Euroopas paljudes riikides on prostitutsioon legaliseeritud ja selle oleme asemel, et võidelda selle sotsiaalse valupunktiga, eelistatakse vaadata mujale. Euroopas on endiselt paljude naiste jaoks olemas orjapidamine, naisi peetakse lihtsalt kaubaks turul. Euroopas tapetakse ja sandistatakse meeste poolt naisi meil on reeglid, kuid need on tegelikult ainult palliatiivravi, sest äh, nendega kaasnevad ainult sanktsioonid nendele, kes äh, reegleid rikuvad. meil on tegelikult vaja hoopis uut põlvkonda ja siin ma pöördun emade poole, õpetage austust inimeste vastu, õpetage oma poegadele, et nad saa-, seda, et nad peavad saama meesteks ja inimesteks suure algustähega ja naised ei tohi sõltuda mitte kellestki, naised peavad kaitsema oma õigusi ja vabadust, nii füüsilist äh, kui moraalsed. aitäh ja nüüd saab sõna proua Estaras Veragut, teil on üks minut. aitäh, president meil on olnud äh, varasem äh, soolise võrdõiguslikkuse tööperiood, nüüd seisab ees uus, äh, tegemist on prioriteetse küsimusega komisjoni ja nõukogu jaoks ja me soovime selgeid suundi, mida soovitakse teha kõikide kodanike jaoks, see on demokraatia küsimus. demokraatiat ei ole võimalik saavutada ilma võrdõiguslikkuseta, võrdõiguslikkus on inimõigus ja seetõttu tuleb meil võidelda palgalõhe vastu, pensionilõhe vastu, keskenduda direktiivile, mille komisjon välja kuulutas, mis puudutab palgaläbipaistvust, tuleb võidelda terve rea stereotüüpide vastu, kui me soovime saavutada tõelist võrdõiguslikkust. ja ka otsuste langetamise puhul ei ole võrdõiguslikkust, ehk eh, ka see valdkond vajab meetmeid, et, et see valdkond oleks kõigile ligipääsetav kaks kolmest naisest on kogenud vägivalda, et selle vastu tuleb või-, võidelda ja tuleb äh, kasutada tehisintellekti võimalused ära, et võidelda kübervägivalla vastu. ja samas tuleb rääkida ka puuetega naistest, ähm, tuleb vaadata vanuseindikaatorite, sooliste indikaatorite, puude indikaatorite suunas, seda soovivad Euroopa kodanikud, aitäh! ja nüüd, nüüd saab sõna proua Blinkevitš-Jute, teil on üks minut kõneaega. aitäh, president. kõigepealt äh, tahaks äh, tänada volinik äh, Dalit väga aktiivse töö eest, püüde eest nii kiiresti kui võimalik tulla välja soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga, soovin teile kõige paremat selle strateegia elluviimisel Ehm, samas tuleb väljendada väga selget seisukohta selles osas, mida see strateegia peab sisaldama. meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu ja selleks, et ellu rakendada ehm, Istanbuli konventsioon. ja tuleb võidelda ka naiste vaesuse vastu. Ehm, viimase ametiaja jooksul püüdsime me e, töötada selle kallal, kuidas koordineerida e, töö- ja eraelu ja e, kutsusime üles liikmesriike vastav direktiiv korrektselt üle võtma, me peame hea seisma ka selle eest, et palgalõhe ja pensionilõhe jääks meil selja taha ja selleks on meil vaja konkreetseid otsuseid. ja minu soov teile oleks selline, et me saavutaksime sellise olukorra, kus strateegia ei ole mitte ainult paberil, vaid äh, on ka ellu rakendatud. Äh, proua Ramos, teil on poolteist minutit. on väga tähtis äh, tagada sooline võrdõiguslikkus ja täna rohkem kui kunagi varem näeme me totalitaarset ideoloogiat Euroopas kes äh, ründab alustuseks meest, naiste õigusi. kõige hullem ebavõrdsuse väljendus on vägivald. soolise vägivalla kõige hullem vorm on naiste tapmine. Nende arv Euroopas kasvab. asi on selge, meil on Istanbuli konventsioon ja on riike, kes ei soovi seda ratifitseerida, kuid nad ei tohi meie tegevust halvata seega tuleb edasi liikuda ja edasi liikuda kahes valdkonnas. kõigepealt, proua volinik, ei ole võimalik, et Euroopa Liidul puuduvad andmed. me peame teadma, mis on arvuline olukord naiste vägivalla osas, meie arv, meie käsutuses olevad andmed on piiratud. vastavalt äh, Istanbuli konventsiooni artiklile üksteist peame tegema edusamme selleks, et meil oleks äh, tunnustatud andmed, mis kõnelevad selgelt arvude keeles, selleks et me saaksime vägivallale teha lõpu tänu nendel ja lisaks peame ütlema ka selge ei vägivallale, see on kuritegu ja see peab olema kirjas ka lepingutes. ma olen veendunud, et äh, me saame sellel teel edasi liikuda ning et parlament on siin teile heaks partneriks ja nüüd saab sõna proua Litsi pooleteist minutiks. suur tänu, president, lugupeetud kolleegid, proua volinik, me toetame äh, soolist võrdõiguslikkust, see on meie ühine väärtus. ja kui tahame sidusalt tegutseda, peame seda edendama kõikides Euroopa Liidu poliitika valdkondades. see peab olema revolutsiooniline, kultuuriline revolutsioon see kõik, mis takistab naiste osalust töömaailmas, see takistab heaolu ning takistab majandusarengut. tõkete kõrvaldamine on väga oluline. Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut on tõestanud, et võrdõiguslikkusest sõltub majanduskasv. kuid äh, naiste, kas arvestatakse ka töö ja eraelu tasakaalu? me saaksime kümme miljonit täiendavat töökohta, kui me tagaksime võrdsed õigused naistele ning SKT ühe elaniku kohta kasvaks kümme protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga kuidas saab, mis on siis perekondade olukord? sooline võrdõiguslikkus vajab edendamist ka uutes poliitikates, ühtne digiturg, roheline kokkulepe, tehisintellekt. siin on, siin on palgalõhe väga suur uus äh, volinik tegeleb võrdsete või õigustega, ta peab äh, muutma seniseid tavasid ka sellepärast, et Euroopa kohus arutab soo, kontrollikoda arutab äh, naiste rolli eelarves. audit avaldatakse kevadel aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja vaatame siis, millised on von der Leyeni komisjoni tegevuse mõjud naiste olukorrale suur tänu ja nüüd saab sõna härra Urtasson üheks minutiks. suur tänu, volinik, suurepärane, et meil lõpuks ometi on strateegia, keegi siin varem ütles, et viimane strateegia, mis lõppes aastal kaks tuhat üheksateist, ma, ma tõesti, ma arvasin, et üldse ei olnud strateegiat. nüüd see olukord muutub. loodetavasti saab see olema tõesti feministlik. see on see, mida väga paljud ootavad ja kutsuksin teid üles tõepoolest olema ambitsioonikas erinevates valdkondades, sotsiaalmajanduslikus vallas ootame vägagi ettepanekuid äh, lä-, maksu läbipaistvuse direktiivi. see saab olema väga oluline lähiaeg, ajal vägivallavastane võitlus, Lissaboni konventsiooni ratifitseerimise peatamine on täiesti lubamatu, meil on siin jäänud teha koos veel suur töö ja kutsuksin teid ka üles keskenduma sellele, et kõik Euroopa Liidu poliitikad äh, kaasataks selles valdkonnas, erinevad komisjoni algatused, talitused, me tahame, et iga, kõiges kajastuks soolise võrdõiguslikkuse jalajälg, me toetame teid, volinik, teeme sellest strateegiast midagi, mis on uus ja mis muudab olukorda inimeste jaoks. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Angelika Mostanovska, teil on üks minut suur tänu, president, volinik. see on hea uudis, et äh, meil on soolise võrdõiguslikkuse äh, strateegia, meie ees on väljakutsed. räägime neljandast tööstusrevolutsioonist, tehnoloogia edusammudest, digiteerimisest, kuid meil endiselt pole võrdõiguslikkust sellises väga olulises valdkonnas nagu sooline võrdõiguslikkus aastal kaks tuhat kakskümmend kõik riigid maailmas on äh, ära kaotanud äh, diskrimineerimise, mis tugineb sool. ja kui see tõepoolest nii oleks, siis SKT kasvaks äh, kuue miljardi dollari võrra. me ei saa lihtsalt endale lubada naiste diskrimineerimist ei sotsiaalses ega majanduslikus mõttes. tegemist ei ole ainult palga, mitte ainult palgalõhega või naiste vaesusega. palgalõhe on kuusteist protsenti protsenti, pensionilõhe on kolmkümmend viis protsenti. nained ei ole esindatud võrdselt valitsustes, parlamentides, endiselt on raske teha karjääri naistel. vaesusel ei tohi olla naise nägu Euroopa Liidus. suur tänu. järgmisena Silvia Moodik üheks minutiks. puhemees, hüva komissari. president, volinik kõik see, mida ma selles strateegias tahaksin näha, see nimekiri on pikk, kuid keskenduksin ühele. seksuaaltervis, see kuulub igaühele, kõikidele tüdrukutele, sõltumatult nende usust, kultuurist või äh, kehtivast poliitikast. see on kõikide tüdrukute omand ja loodetavasti on see osa uuest strateegiast Äh, kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest ühiskonnas, tuleb mõelda paljule. esimesena tuleb mõelda laste rollile tööturul. see, seda, see kaasab äh, lastehoiu. kes äh, vastutab selle eest? milline on olemasolev ka vanurite hooldus Soomes? on valitsus pakkunud välja uue mm, mudeli, kus on ette nähtud äh, hooldusaeg nii meestele kui naistele. see mõjutab ka pensionit. suur tänu ja nüüd järgmisena saab sõna härra Komini Oliveres üheks minutiks. naiste, naised on alati pidanud võitlema, kandma kahte koormat nii pere kui ühiskonna mõttes, nad on ühiskonna selgroog ja vaatamata sellele on Euroopas palju naisi, kellel ei ole täielikult tagatud nende õigused. viimase kolme aasta jooksul meeste ja naiste töötasu erinevus on endiselt üksteist protsenti. ja veel üks erinevus meist, meest kuusteist protsenti on palga, on palgalõhe naiste vastu, pannakse toime vägivalda, naistele tuleb täielikult tagada nende õigused ja see puudutab meid kõiki, nii mehi kui naisi. kui meeste roll ei muutu avalikus sfääris, ettevõtluses või peresfääris, siis on naistel ka võimalik vabaneda olukorrast, kus nende õigusi rikutakse väga sageli peame muutma rolli ja räägin sellest ka isikliku kogemuse põhjal. feminism ei ole naiste asi, see on kogu ühiskonna asi. suur tänu. ja nüüd proua Lukaševska üheks minutiks. suur tänu, president, ma arvan, et on väga kahju, et kahekümne esimesel sajandil naised Euroopas ja maailmas peavad äh, nii paljude probleemidega ebavõrdsuse vallas kokku puutuma. proua volinik äh,, see tõesti peab olema Euroopa Komisjoni üks prioriteete äh,. Strate-, strateegias tuleb arvesse võtta naiste kogemuse erinevates sektorites, maapiirkondade naised näiteks, kes elavad kaugel keskustest, kellel on raske saada last, lasteaia, lapse, lasteaiakohti, koolid, tervishoiuasutused ja, ja vana, vanurid, terviseprobleemid, mõelgem ka vähiprobleemidest, sest ei päästa, sest ei pääseta ligi ravile või hakatakse end ravima liiga hilja. mõtlen ka naistele, kes äh, vaatavad äh, sellele, et hari-, et haridus on parem, kaotavad siiski lahingu öö, äh, tasuva karjääri vallas, sest et nende palk on ikkagi madalam, kuigi teevad võrdset tööd meestega mõtlen ka naistele, kes on vägivalla ohvriteks, seksuaalvägivald, füüsiline vägivald, koduvägivald. naised peavad võitlema äh, oma majandusliku sõltumatuse eest, mõtlen puuetega naistele iga päev, puutume kokku struktuursete tõketega, ma loodan, et naised siin Euroopa Parlamendis, vaatamata poliitilistele erinevustele, ma loodan, et äh, suudame kõnelda siin ühel häälel selleks, et kaitsta neid miljoneid naisi Euroopas. Äh. suur tänu! nüüd härra Matitš, üks minut. ja tuletaksin teile veel kord meelde, et palun pidage kinni oma kõneajast, te-, mis on minutilise täpsusega teada, sest vastasel korral äh, ei anna, ei ole inimestel võimalus esitada sinise kaardi küsimusi või vaba mikrofoni voorus sõna saada. Teil on sõna. suur tänu, proua president lugupeetud parlamendi liikmed, mul on väga hea meel, et äh, strateegia näitab selgelt, millised on komisjoni prioriteedid. meie ajastul on väga oluline mitte lubada naiste õiguste kahanemist ja me ka ei taha, et Euroopa Liit ei ei austa võrdsuse põhimõtet, seksua-, seksuaaltervisealased reproduktiivsed õigused on olnud kõige rohkem löögi all. ka soopõhine vägivald, seadustalane diskrimineerimine, hariduse puudus, kõik see tugineb patriarhaalsetel väärtustel ja see kõik on meie demokraatia vastu suunatud. mida ma ootan sellest uuest strateegiast, on see, et Euroopa Liit peaks näitama et ta ei lõpeta võitlust naiste õiguste eest ja et, et meid ei tohi lubada tagasi viia pimedasse minevikku. suur tänu, Broadway. suur tänu, mul on hea meel kuulda et Euroopa Liit töötab soolise võrdõiguslikkuse strateegia alal, minu jaoks on see väga tähtis, aga rõhutaksin ühte aspekti selles väga laiaulatuslikus teemas, milleks on naistevastane vägivald. tavaliselt räägime me arvudest selles kontekstis, nagu et iga kolmas Euroopa naine ja nii edasi, aga mina tahaksin rääkida inimestest. tema on sellel pildil, see naine on sümboliks, äh, vapper naine, keda rünnati tema enda kodus tema endise partneri poolt pärast ei saanud ta kohast ravi, ta ei saanud ka politsei poolt kaitset ning Ungari justiitsminister ütles hiljem korduvalt, et Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine on poliitiline hüsteeria. Bernadette on vapper naine, ta on käinud Euroopa Parlamendis ja tuleb ka tagasi ja tema kaitseb äh, naiste huve, ma tahaksin, et tema häält kuuldakse, tahaksin komisjoni üles kutsuda tegutsema vastavalt lubadustele teha lõpp naistevastasele vägivallale. Euroopa Liit peab ka ühinema Istanbuli konventsiooniga. suur tänu ja ma palun tõepoolest pidage kinni kodukorrast, mis kehtivad siin kojas. ja minu palve oleks palun ärge kasutage plakateid täiskogu saalis äh, teie edastistes sõnavõttudest, sest kodukord äh, on selles osas väga selge. ja nüüd saab sõna kolleeg Regiment üheks minutiks. proua Luise Regiment. naine on mõistatus, müsteerium. inimkonna ajaloos on naistel olnud tohutu roll, naistel on ülesanne, kutsumus, ta on inimkonna ja elu teenistuses. naine annab igapäevase panuse. naine on intuitsioon, suuremeelsus pere suhtes, ühiskonnaelu suhtes ning naine võimaldab anda oma panuse kultuuri, lisades mõistusele tunded, see on naiselikkuse peamine omadus naine rikastab maailma mõistmist, naine annab panuse inimsuhete autentsusesse. väärikus, väsimatu võitlus võrdõiguslikkuse eest, inimõiguste eest, pole kahtlust, et täna on endiselt veel palju tõkkeid, mis takistavad kõige selle realiseerumist. naiste reaalne emantsipatsioon on küsimus, mida kindlasti ei saa enam edasi lükata. mõtleme kõikidele nende naistele, kes vaikuses ennast ohverdades teevad jõupingutusi, loodavad ja teavad, et nad elavad vaenulikus keskkonnas. see on see keskkond, mis äh, toob kaasa väärkohtlemise ja no ja, ja kus naised ei suuda sageli oma elugi kaitsta. vägivald, ebaõiglus naistele vastu sellest ei räägita, selle vallas valitsevad stereotüübid, teadmiste puudumine. ja seepärast tervitame komisjoni algatust, et meil oleks soolise võideõiguslikkusega strateegia selleks, et selles oleksid selged indikaatorid ja et oleks ka järelevalvemehhanism selleks, et kõneleja katset, katsetastakse. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Randke üheks minutiks, palun. aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid tegelikult oleks väga pikk nimekiri asjadest, millest, mida ma tahaksin siin võrdõiguslikkuse strateegias näha, keskendun kahele asjale, mis on väga olulised Äh, kõigepealt äh, õiguslik ettepanek soolise palgalõhe kohta, seda on juba väga pikalt oodatud ja võib-olla võiks äh, see nüüd tulla mm, me oleme oodanud ainult kuuskümmend kolm aastat selleks, et Euroopa Liit äh, teeks äh, palgavõrdsuse osas ettepaneku ja teine teema, mis minu arvates on äärmiselt oluline ja kolleegid on sellele tähelepanu juhtinud, meil peab olema direktiiv soopõhise vägivalla vastu. Äh, Istanbuli konventsiooniga liitumisest ei piisa, tagasilöögid naiste vastu muutuvad Euroopas üha jõulisemaks ja meil on vaja Äh, käituda teistmoodi, arvestades sellega, mis toimub USA-s, Venemaal, Brasiilias. Äh, kõik need probleemid, äh, vaatamata probleemidele, mis meil siin Euroopa Liidus on, oleme me ikkagi majakaks feministidele kogu maailmas ja ma arvan, et see võrdõiguslikkuse strateegia on üks võimalus, mis meil on, olemaks ootuste kõrgusel ja me peame hoolitsema, et see strateegia oleks edukas, aitäh aitäh ja nüüd saab sõna äh, proua Stegrut. üheks minutiks, palun. Äh, lugupeetud äh, president on tõesti tänuväärne, et naiste heaks kõike seda tehakse ja me täna eh, oleme juba näinud ka selle vilju, kõrgkoolides on rohkem, rohkem naisi, juhtivatel ametikohtadel on rohkem naisi ja mul on äh, kahju, et äh, endiselt on äh, riike, kus naistele on võimalused piiratud, endiselt on diskrimineerimist, domineerivad patriarhaalsed struktuurid. kindlasti on veel vaja väga palju ära teha Äh, aga mulle tundub, et see strateegia on valesti kujustatud ja see äh, lihtsalt loob uusi priviligeeritud äh, gruppe. meetmed on kindlasti vajalikud, aga me ei tohiks lisada vanadele ebaõiglustele uusi ebaõiglusi vali, valikuvabadus, õigus ise oma elule otsustada on kõige olulisem, aitäh ja nüüd äh, saab sõna proua Kuntura üheks minutiks aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, aitäh selle strateegia eest, mis puudutab meeste ja naiste võrdõiguslikkust. selleks, et see oleks edukas, peate hoolitsema selle eest, et liikmesriigid võtavad kohustusi, et neil on uus raamistik, uued direktiivid, uued meetmed, mis tagavad meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse. meil on vaja siduvaid õigusakte, kõigepealt tuleks igasuguste tingimusteta ratifitseerida Istanbuli konventsioon, konventsioon, selle peavad tegema kõik liikmesriigid äh, selleks, et võidelda naistevastase vägivalla vastu, tuleb samuti võtta kohustus äh, võidelda, samuti tuleb võidelda palkade erinevuste vastu, samuti tuleb arvestada äh, sellega, et naised ei ole ettevõtete nõukogudes meestega võrdselt esindatud Äh, me oleme juba vastu võtnud, äh, meil on vaja tõhusaid meetmeid äh, selleks, et senine lähenemine hukka mõista ja meil on vaja selgeid sanktsioone nende vastu, kes naisi taga kiusavad väga oluline on, et naiste strateegias oleks üks peatükk pühendatud ka tervishoiule, et ka selles valdkonnas ebavõrdsus väheneks aitäh ja nüüd saab sõna Daniela Rondinelli üheks minutiks. president. tänan, president. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid juba aastaid võitlevad soolise võrdõiguslikkuse eest, kuid tänaseks ei ole tulemused olnud piisavad. majanduslikud kahjud, sotsiaalsed, kultuurilised, mis kaasnevad naiste diskrimineerimisega. kõigel sellel on selge põhjus. kunagi ei ole tahetud tegelikult otsustavalt sekkuda tööelus äh, selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu, mis on igapäevane ja sellepärast on meie jaoks selle, selline strateegia äärmiselt positiivne. ta peab olema innovatiivne, arvestades suuri tänaseid muutusi nagu tööstusrevolutsioon, digirevolutsioon. kui sellega ei tegelda, siis äh, kindlasti kasvab ebavõrdsus. peame pühendama kõik äh, poliitilised ja mustrad ressursid sellele strateegiale selleks, et naistest diskrimineerimine väheneks tööturul ja töökohtadel. Euroopa institutsioonid, kodanikuühiskond peavad tegema kõik selleks, et teha lõpp füüsilisele ja psüühilisele vägivallale naiste vastu. volinik Talli, see strateegia on nende väljakutsete kõrgusel, sellisel juhul me seda toetame ja alustame lahingut, mis on seotud tsiviliseeritusega, kuid eelkõige sotsiaalse õiglusega. aitäh, järgmisena saab sõna Maria Walsh üheks minutiks äh, volinik Tali kolleegid, ma tervitan äh, soolise võrdõiguse strateegia avalik, avaldamist. soolise võrdõiguslikkuse edendamine peaks olema üks Euroopa Liidu põhitegevusi. võrdsus meeste ja naiste vahel on äärmiselt oluline meie ühiste Euroopa väärtuste eesmärkide seisukohalt Äh, reeglitepõhise ühiskonnana peame me nõusoleku äh, põhimõtte teema oma ühiseks väärtuseks. paljud kolleegid on öelnud, et vägivald naiste vastu ja sunduslik kontroll on probleemid, millega saab tegeleda ainult otse meil on vaja äh, toetusmehhanismi, mis kaitseks äh, naisi, äh, meil on vaja pöörata tähelepanu ka haridusele, sotsiaalsele arengule, naised ei tohiks ennast tun-, tunda sunnituna või ähvardatuna otsuste pärast, mida nad oma elus teevad. võrdse staatuse edendamine meie ühiskonnas on väga oluline selleks, et luua eluvõimelist ja sallivat Euroopa Liitu, aitäh, volinik Tali, et te olete siin juhi rollis ja tahaksin tänada ka paljusid meeskolleege, kes siin täiskogu saalis praegu on. aitäh, et te meid toetate, sellepärast et kui me ühiselt ei tegutse, siis jäävad kõik üleskutsed langevad kurtidele kõrvadele. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Pitserno. üheks minutiks, palun. kõnelejal puudub mikrofon. mikrofon okei, siigrat. suur tänu, volinik, suur tänu, president. Euroopa Liit eh, mõne nädala pärast eh, saab oma soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja see on hea uudis. suurepärane uudis lausa. kui arvestada sellega, et eelmisel ametiajal ei olnud ühtegi sellist strateegiat ja tervitame seda, seega toetame, proua volinik, ja meie jaoks on see positiivne uudis, sellepärast et Euroopa kindlasti on see maailma osa, kus naistel on kõige rohkem õigusi ja kus äh, ebavõrdsus on kõige väiksem, kuid paraku on jäänud teha veel väga palju. näeme seda statistika põhjal, näeme, et palgalõhe, pensionilõhe protsendid on naeruväärsed. väga vähe on neid naisi, kes on tippkohtadel kuid ka praegused, tänased äh, sündmused, äh, väljaanded, me näeme, pidevalt on uudiseid kiusamise, jälitamise kohta naiste vastu, tütar, tütarlaste vastu. see on lubamatu piirang meie vabadusele, meie elule ja seepärast volinik on meil vaja siduvaid meetmeid, mitte häid kavatsusi. meil on vaja siduvaid meetmeid, seega direktiivi vägivalla vastu, direktiivi mis äh, kaasab siduvad meetmed selleks, et äh, ei toimuks enam seda draamat, mõrvarid, patriarhaalne kultuur, kõneleja mikrofon katkestatakse. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Pislaru üheks minutiks lugupeetud president, lugupeetud volinik äh, Tali ähm, ma valmistasin ette ametliku sõnavõtu, aga ma jätan selle kõr-, kõrvale, et äh, võtta sõna emotsionaalsemalt ja otsesemalt. Ähm, äh, mulle tundub, et inimestevahelise võrdõiguslikkuse teema ei ole mingi vähetähtis teeda me räägime siin meie naistest, emadest, tütartest, räägime füüsilisest vägivallast, verbaalsest vägivallast Äh, ma olen nelja tütre isa ja ma arvan, et neile tuleb sisendada põhiväärtusi, äh, võrdsed võimalused, võrdsus meeste ja naiste vahel on need väärtused.